kakssada üheksakümmend neli muudatusettepanekut, küllalt palju. aga nagu ma ütlesin eelmine kord, kuigi muudatusettepanekuid oli kakssada üheksakümmend neli, kattusid paljud neist üksteisega seega ma olen nagu juba eelmine kord öeldud, endiselt optimistlik. sest äh, läbirääkimised on läinud sujuvalt, ma esitasin kakskümmend neli kompromissmuudatusettepanekut, algselt pärast lisasin veel kümme Need tegelevad vabaühendustega ja need katavad hiljem tehtud muudatusettepanekuid. täna hommikuks oli kokku saadud kakskümmend üks kompromissmuudatusettepanekut. me üritasime nendega katta kõik probleemid, mis olid tõstatunud. palju prob-, palju probleeme tulenes sellest, et kolleegid soovisid kasutada omaenda terminoloogiat. seega me pidime leidma õiged terminid, tähistamaks sisuliselt seda ühte asja, mida me silmas pidasime veel te-, teised probleemid olid seotud äh, suuniste sisuga. mis peaks olema sinna suunistesse üldse sisse kirjutatud? loomulikult rääkisime me sellest sisust ja nüüd oleme jõudnud ka konsensusele. siin on paljud öelnud, et me peame olema kümne aasta jooksul nüüd ambitsioonikad, aga me peame vaatama ka kaugemale järgmisest kümnest aastast. ning me ei peaks rääkima täistööhõivest mitte järgmise kümne aasta jooksul, vaid ka kaugemas tulevikus ma ei pelga täistööhõive termini kasutamist. praegusel hetk, hetkel katavad need suunised ainult kolmeaastast perioodi, aga me soovime, et suunised vaataks kümme aastat edasi ja isegi kaugemale. kui me räägime tööhõivest, siis millest me räägime täpselt? paljudest töökohtadest, täistööhõivest me räägime eelkõige ju töökohtade kvaliteedist siiski. lõpuks äh, otsustasime me kasutada rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO definitsiooni korralike töökohtade kohta. ja seda termini, definitsiooni kasutasime me ka oma ettepanekus samuti soovisime me kaasata põhimõtte võrdne palk võrdse töö eest. me pidime uurima, kas selline asi nagu miinimumpalk on igas liikmesriigis olemas, tegelikult ei ole selline poliitika võimaldab äh, liikmesriikidel teatud manööverdamisruumi nende suuniste ellurakendamisel. nüüd äh, euro küsimus. eurot me lõppkompromissettepanekutes enam ei maini. töökohtade kaitse järgmisena, ehk siis olemasolevate töökohtade kaitse. me peaksime rääkima töökohtade loomisest ja seega peaksime rääkima ka olemasolevate töökohtade kaitsest. aga ma arvan, et me oleme selles osas jõudnud kompromissile. me peame mitte ainult vähendama struktuurset tööpuudust, vaid minema ka kaugemale oma lõppkompromissides kokkuvõttes äh, suutsin ma leppida kõikide nende ettepanekutega. niisiis äh, meie lõppdokument on väga optimistlik. sotsiaaldemokraadid tegid mulle järgmise ettepaneku. et me ei kaasaks mitte ainult eesmärgid, vaid ka eesmärkide äh, alljaotusgrupid niisiis, sellised alaeesmärgid on ka kirja pandud, näiteks tööhõive noorte hulgas ja üle kuuekümne aasta vanuste inimeste hulgas, puuetega inimeste hulgas või tööhõive näiteks seaduslike sisserändajate hulgas kõik need eesmärgid pannakse paika sooviga vähendada tööpuudust kümne protsendi võrra. Need eesmärgid võivad tunduda ambitsioonikad, aga mis, mida me soovime siin saavutada ju? me soovime kaasa aidata liikmesriikide jõupingutustele, vähendada noorte inimeste, töötute noorte inimeste arvu. niisiis, miks mitte Äh, panna paika ka need ähm, alaeesmärgid. nüüd äh, koolitus. saadikud ei soovinud üldse keskenduda ainult tööstuse vajadustele, vaid ka majanduse vajadustele üldiselt koolituse järele. ja lõpetuseks naiste ja meeste vahelised võrdsed võimalused ka see on kompromiss muudatusettepanekutesse sisse kirjutatud. niisiis, eks me näe, mida saadikud arvavad nendest kompromissidest aga ma arvan, et peaaegu kõik saadikud saavad seda uut versiooni toetada ja ma usun, et ma leian ka toetuse kõigile kahekümne ühele muudatusettepanekutele. kokkuvõttes tahaksin ma tänada kõiki neid inimesi, kes töötasid selle tohutu ülesande kallal, muudatusettepanekute esitamise kallal. suur tänu kõigile variraportööridele kõikidest fraktsioonidest tänu sellele ühisele tööle oleme me jõudnud sinna, kus me praegu oleme ja loodetavasti toetate te lõpptulemust. suur tänu kõigile! ma soovitan seda raportit ja kompromissmuudatusettepanekuid teile homseks hääletuseks. tegemist on sammuga edasi. parlamendi positsiooni tugevdamises nõukogu ja komisjoni vastu. proua Steinbrück suur tänu, proua esimees, kõigepealt tahaksin tänada härra Öörit, raportööri, sest tal on tõesti õnnestunud erinevad seisukohad kompromissettepanekutena kokku kirjutada. tahaksin tänada ka variraportööre, minu arvates oli tegemist tõesti tuliste vaidlustega, me võitlesime kompromisside eest ja tulemus on nüüd päris korralik. ma loodan, et homme on meil võimalik eh, siin komisjonis ka selle raporti poolt hääletada. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni jaoks oli tähtis see, et me väga selgeks defineeriksime ära selle, mis meie arvates on hea, korralik töö. ja töö, tööhõivepoliitika suunistes on see väga selgelt välja toodud, me oleme palgadampingu vastu, me peame ei tohi ära unustada täistööhõive eesmärki, see oli meie jaoks väga tähtis, samamoodi nagu ka vahe-eesmärgiga aastaks kaks tuhat neliteist ja et neid oleks olnud vaja ka konkreetselt sõnastada. kahe tuhande kahekümnes aasta on kaugel, nii et meil peaks olema ennem võimalus kontrollida, kas me oleme valinud õige raja. meie jaoks oli peale selle tähtis veel ka sotsiaalpartnerite kaasamine ja kõikide osapoolte kaasamine õigusandluses. siin on terve rida asju, millest veel rääkida. Teile on esitatud kompromissdokument, nii et te saate seda kõike ise lugeda ja mina tahan lihtsalt tänada suurepärase koostöö eest, aitäh! Thanks a lot also to Mr Öri for this. As you can all see, we have... Suur tänu härra Örile. Nagu te näete, me oleme kõik teinud väga palju kompromisse sellega seoses, ütleb proua Turunen. See ei ole täiuslik, aga tegemist on kompromissiga. Mitte kellegi jaoks ei ole see täiuslik, kuid selles peitubki poliitika, nii et ma loodan, et me kõik anname omapoolse toetuse sellele homme meie jaoks kui komisjoni jaoks on oluline, et see lisab väärtust nõukogule Äh, äh, see me muudab selle teksti tugevamaks, äh, rõhutades nii strateegia juhtimist, korralikke tööaspekte, on paremalt tasakaalustatud kaitstud paindlikkuse teemal, siin räägitakse ka vaesuse vähendamisest ja meie seisukohalt, kuigi see ei kajastu kompromissis, ma loodan, et te homme toetate ka meiepoolsed ettepanekud nende roheliste töökohtade osas ja selles mõttes äh, ma loodan, et me tõesti lisame üsna olulise väärtuse nõukogu tekstile ja ma rõhutan ka oluline on see kümneprotsendiline eesmärk äh, kõige haavatavamate inimkategooriate jaoks, need on noored, ränd-, sisserändajad ja nii edasi. kui me võtame ka nemad sihik olles, siis see kümme protsenti on õige suund sellel on ka töökohtade loomise mõõde ning sotsiaalse kaasatuse aspekt. ma tänan teid, tänan kõiki kolleege selle eest ja loodetavasti äh, vähemalt me saame rõhutada ka oma seisukohti no, vis-a-vis nõukogu. Monsieur Thomas Mann ja puis euh... tänu, Toomas Mann ja järgmiseks äh, proua Kornilson. suur tänu, proua esimees härra Öri on juba saanud toetuse nendelt, kes aitasid raportit välja töötada, eriti nendelt, kes aitasid kompromissettepanekuid välja töötada ja see on väga julgustav märk. proua Turunen ütles, et tegemist on täiusliku või pooltäiusliku või natukene täiusliku raportiga. minu jaoks on tähtis, et me lõppude lõpuks jõudsime kompromissile. jõudsime kompromissile nii, et me kuulasime üksteist ära ja olime valmis järele andma ja otse loomulikult võib veel küsimärke esitada. mul on äh, väga hea meel, et äh, korraliku töö puhul kasutati ILO definitsiooni et vaadati nii kvaliteedi kui ka kvantiteedi poolt. jah, otse loomulikult siin on erinevates liikmesriikides korralik töö erinevalt defineeritud, kuid see, mis siin kompromissis ette on pandud, on päris hea. väga paljud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni raportid äh, lähevad palju kaugemale kui see, mida me reaalsuses näeme, nii et mul on väga hea meel, et me võtsime oma ühise töö aluseks just ILO definitsiooni mõndades riikides on miinimumpalk, palk võetud aluseks, teistes riikides räägitakse õiglasest palgast. ma olen täiesti kindel, et tulevikus veel väga palju kakleme õige definitsiooni pärast. aga tähtis on lihtsalt see, et mingi sarnane element oleks sisse viidud, jah. põhimõtteliselt oleme me sarnasel teel, lihtsalt rakendamise osas erinevates riikides tõlgendatakse olukorda erinevalt. ma arvan, et tähtis on öelda, et äh, inimesed peavad töö eest saama korralikku palka, nii et nad selle eest ka ära elaksid, mitte et nad sellega vaevu vee peal püsivad. siis tahaksin öelda veel midagi, mis ei puuduta ööriraportit, vaid äh, rakendamist liikmesriikides, nimelt kvoodisüsteem. eile ja täna väga paljud saadikud äh, olid kohal, kui kohtusime Saksamaa alamkoja liikmetega ja seal jõudsime me järeldusele, et pikaajalises perspektiivis läbiviidavate projektide puhul peavad meil olema paika pandud ka vaheetapid. ja me peaksime hoolitsema selle eest, et kvoote nähakse erinevates liikmesriikides täiesti erinevalt. küsitakse, et mis saab siis, kui üks kvoot, üks eesmärk on täidetud, kas sellest piisab, kas komisjon on siis nagu ülemkohtunik, mis annab hindeid selle järgi ja sellega asi lõpebki. mõned liikmesriigid ütlevad, et nad on sellega nõus, teised ütlevad, et nad ei luba ennast sarnase süsteemi järgi hinnata. ehk me peaksime liikmesriikide jaoks looma motivatsioonisüsteemi, liikumaks edasi, peaksime ütlema, et meil on vaja tähelepanu pöörata vaadata kvaliteedile, me peame vähendama nende inimeste arvu, kes jätavad kooli pooleli, sest need inimesed on tegelikult tulevikuta inimesed nii et me peaksime teatud eh, eeldused paika panema, neid on meil võimalik teha, kui me investeerime haridusse. siin on tõesti väga palju ära tehtud, suur tänu härra Öörile ja kõigile, kes variraportööridena aitasid seda raportit koostada, aitäh! Merci, madame Cornelissen, puis monsieur Helmer. Cornelissen ja siis härra Helmer. Mr Ööri. minagi sooviksin kiita härra Öörit ja variraportööre suure töö eest. me esitasime tõesti tohutu hulga muudatusettepanekuid ja kulutasime väga palju aega nende üle vaidlemisele ja läbirääkimisele. aga homse hääletusega töö tegelikult alles algab. ma loodan, et terve parlament toetab suure enamusega seda dokumenti ja siis vahest ka nõukogu paneb tähele. eelmine kord me võrdlesime algset nõukogu e-, ettepanekut ja algselt meie ettepanekut ja siis nõukogu ähm, äh, lõppjäreldust ja tuli välja, et nõukogu oli muutnud ainult kolm sõna meie ettepaneku põhjal loodetavasti suudame me nüüd suruda läbi suuremad muutused kui lihtsalt need kolm sõna. Euh, suur tänu, härra Helmer uh,. proua esinaine, minagi sooviksin tänada härra Öörit selle töö eest, mida ta isegi kirjel-, kirjeldas kui tohutult suurena. aga ma tahaksin küsida kolleegidelt, paljud teist on nende küsimustega, nende küsimuste üle rääkinud tööandjatega. mina olen seda teinud ja nad kurdavad, et Euroopa Liidus on liiga palju tööalast õigustikku, halduskulud on väga suured. kes otsustas üldse, et meil on tarvis uusi suuniseid ja seda tohutu suurt raportit? härra Ööri ütles, et, et me peame vaatama kümme aastat kaugem, kaugemale, aga me pole vist kogemustest midagi õppinud, ka Lissaboni protsess üritas tegeleda kümneaastase perioodiga ja kukkus läbi. ja nüüd on meil kakskümmend kakskümmend protsess, mille kohta kommentaatorid ütlevad, et arvatavasti kukub seegi läbi meil on ka need eesmärgid ja alaeesmärgid, see on kõik tore, aga kui meil ei ole ratsionaalseid vahendeid eesmärkide saavutamiseks, ei ole need eesmärgid väärt seda paberitki, millele nad on kirjutatud. täistööhõive loomulikult on juba aastakümneid olnud meie ideaaliks Nagu, kui meil oleks aga täistööhõive, oleks meie tööturg arvatavasti täiesti paindumatu ja sellel oleks halva mõju majandusele. kuigi jah, loomulikult täistööhõive on tore eesmärk, aga ma ei tea, kuidas me peaks seda saavutama. me rääkisime siin mm, erinevusest äh, vast-, vastuolust töökohtade loomise ja töökohtade kaitsmise vahel ja minu arvates Euroopa Liit ja paljud liikmesriigid on peaaegu ainult keskendunud äh, töökohtade säilitamisele, mitte uude, uute töökohtade loomisele. tulemuseks on, et tööturg ei ole, on paindumatum, seega ei saa tegutseda aktiivselt ettevõtjad ja see pärsib tööhõive kasvu ja majanduskasvu. Kolle-, üks kolleegidest mainis siin rohelisi töökohti. Hispaania kogemus, millest on palju räägitud, näitab, et rohelised töökohad hävitavad äh, iga roheline töökoht hävitab vähemalt kaks tavatöökohta, sest ressursid viiakse üle väga ebatõhusasse valdkonda. härra Ööri mainis, et viited eurole on raportist välja võetud. ma olen rahul sellega, sest nagu ma aru sain, siis algne dokument rääkis eurost kui majandusstabiilsuse ankrust eurotsoonis. võttes arvesse, milliseid probleeme me oleme viimastel kuudel näinud, võin ma nüüd eeldada, et see oli lihtsalt mõeldud postmodernistliku irooniana, igaüks, kes arvab, et euro on makromajandusliku majanduse ma,, makromajanduse ankur, on vististi viimastel aastatel lihtsalt maganud. proua esinaine, kui me üldse siin mida, midagi saavutame, siis seda, et me kaitseme Euroopa Parlamendi saadikute töökohti, kes on nii palju aega selle raportiga kallal kulutanud kui te küsite minu arvamust, siis peaaegu mitte keegi siit väljaspool seda ruumi siin ei pööra tähelepanu härra Ööri tööle. Madame Morin, puis Madame Ovir. proua Morin ja siis proua Ovir. president. Alors, évidemment euh.... tänan. ma tahan alustuseks öelda oma avameelse hinnangu tööle ja raportile, mida on läbi viinud härra Ööri ja variraportöörid. Äh, ma saan aru, et tegemist oli kollektiivse jõupingutusega, äh, et luua tõelist lisandväärtust, kui me võrdleme parlamendi muudatusettepanekuid äh, esialgsele tekstile. ja ma tahaksin rõhutada paari aspekti, mis mulle selles raportis meeldivad. eelkõige seda, et meil on õnnestunud seda aasta kakskümmend kakskümmend visiooni täpsustada, et millised töövormid saaksid olema aastal kakskümmend kakskümmend ja vastuseks härra Helmerile tahan ma öelda, et me oleme kehtestanud ka vahe-eesmärgid, see on oluline. härra Mann mainis eesmärke ja nende kvantitatiivset esinemist. kui meil õnnestub tööhõivesuuniseid edukalt rakendada, siis meil on vaja korralikke eesmärke, vahetäppe ja me peame jälgima nende täitmist mitte ainult ühenduse tasandil, vaid ka kohalikul tasandil. sest äh, majanduse ja poliitika otsustajad just tegutsevad ka piirkondlikul tege-, tasandil. ja nende jõupingutused on olulised järgmisena tahan öelda, me võime muidugi oma poolt ükskõik milliseid tööhõivesuuniseid välja pakkuda, aga kui me ei hakka tõesti tegelema selle nimel, et vähendada koolist väljalangejate arvu, siis meil kunagi ei õnnestu neid eesmärke saavutada. kui need koolist välja langenud inimesed satuvad sotsiaalselt tõrjutud olukorda ka ametiturul ja ei suuda läbi murda tööjõuturule siis nad vajavad kvalifikatsiooni, oskusi ja kui oskusi ja kvalifikatsiooni pole, siis nad on suurte probleemide eest ja me peaksime jõupingutusi eelkõige sellele suunama. Äh, see raport ja see protsess, mille ta on kollektiivselt välja töötanud, näitavad, et et käesoleval ajal me keskendume tõelisele protsessi juhtimisele, kaasates sellesse sotsiaalsed partnerid mis tähendab, et varem keskenduti ettevõttele või mingile alternatiivile ja töötajatele, siis nüüd on meie lähenemine muutunud, me käsitleme mündi mõlemat poolt, me peame keskenduma nii ettevõtete kasvule kui ka tööjõu koolitamisele, jätkukoolitusele, täiendkoolitusele me peame arvestama mõlemat tegurit ja ainult siis õnnestub meil tööhõivesuuniseid edukalt ellu viia. töövõtjad peavad muutuma paindlikumaks muutustele ettevõtetes ja paindlikumalt suhtuma ka majandussüsteemi muutustesse. me ei räägi mitte ainult kvaliteetsest haridusest, kvaliteetsetest töökohtadest Äh, kuid me peame seostama ka ettevõtete dünaamilise kasvu vastava äh, kutse väljaõppega ja seda tuleb rõhutada ka tööhõivesuunistes ja raportis. Äh, tänan, proua president. ma tahaks tänada raportööri härra Öörit. olen ALDE poolt kaasraportöör ja, ja see oli tõesti suur töö ja kuidas ta oskas kaasraportöörid panna ühes suunas mõtlema sest ma arvan, et ka teised, mina kindlasti, eh, vahepeal juba mõtlesin, et milleks nii palju sõnu, milleks nii palju sõnu. aga meid on kakskümmend seitse liikmesriiki ja täna me teeme seda tööd keskmajanduskriisi, vaatamata sellele, et on mõningad märgid tema taandumisest, võib olla kindel, et tööpuudus ei taandu veel homseks eh, küll mitte ja järelikult on vaja pingutada, et tagada jätkusuutlik majanduse elavdamine ja tugevdada töökohtade loomise potentsiaali nii Euroopa äriühingutes kui aidata inimestel leida tööd. Nendest kahesaja üheksakümne neljast parandusettepanekust kahekümne ühe kompromissettepaneku tegemine oli parim, mis hetkel suudeti võib-olla edasise arutluse käigus tuleb mõni hea ettepanek veel, eks seda näeb, aga tänasel hetkel on, on tehtud parim ja loomulikult mitte pidades silmas perspektiivi, et see töö kukub läbi, nii nagu juhtus Lissaboni lepinguga. kui me omale eesmärke ei püstita ja nende täitmise nimel liikmesriikides ei tegutseta, siis edasiminekut ju ka ei toimu, paigaltammuda või tagasiminekut ei saa Euroopa Liit omale küll lubada. nii et edu selle raporti ka edasitöötamisel, edu tema vastuvõtmisel, aitäh! Merci. Euh, Madame Harkin. Thank you. Harkin. Chairperson. And first... Tänan ja ma tahaksin õnnitleda härra Öörit, tegemist on äärmiselt ambitsioonika raportiga ja ta on teinud kõik selleks, et kaasata erinevaid seisukohti ja mõtteid. oli ka vastakaid seisukohti, kuid väga palju tehti tööd selle nimel, et neid ühildada ja mõningad kommentaarid on olnud väga optimistlikud, kuid ma usun, et enamik tähtsamaid küsimusi on leidnud käsitlemist Thomas Mann rääkis, et me peaksime läbi vaatama ka mõningad määratlused, sellega tegeletakse, mul on funktsioonidelt esitatud terve loetelu nendest, mille ma esitan sekretäriaadile, et kui me hakkame kasutama neid mõisteid, siis me oleme kokku leppinud, mida nad tähendavad. võib-olla me ei saavuta täielikku kokkulepet, kuid vähemalt selle nimel tasub pingutada võib-olla selles raportis teatud äh, osades on kordusi, ma ei hakka sellele praegu rõhutama, kuid ma tahaksin siiski vastata ja mainida paari aspekte. Äh, kompromissis A peaks rääkima diskrimineerimise vastu võitlust ja mitte enne diskrimineerimist. ja veel paar aspekti. Äh, kompromiss N räägitakse sellest, et Äh, konkurentsist ja äriühingute ma ei tea, kuidas see seondub konkurentsiõigusega, võib-olla see ei olegi nii tähtis küsimus, me räägime sellest, et liikmesriigid peavad oma maksusüsteemi üle vaatama, me võime sellega leppida, see ei ole väga karm nõue. ja kui me räägime kompromissist B, kus räägitakse teatud tingimuste täitmisest in seminal jobs, ma ei tea, mida see tähendab, aga võib-olla raportöör selgitab seda meile. kuid igal juhul ma tahan õnnitleda härra Öörit ja ma usun, et enamik mõtteid, mida me väljendasime, on kaasatud raportisse ja ma nõustun proua Korneliusele, et me loodame, et nõukogu võtab meie ettepanekust palju rohkem üle kui eelmisel korral. see ongi selle asja mõte ja loodetavasti nad seda ka teevad. Andel. proua esimees, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin äh, üles näidata oma tunnustust äh, raportöörile, variraportöörile ja nende assistentidele. ma kuulsin oma koordinaatorilt, äh, kui tõhusat tööd tehti, kui konstruktiivsed olid arutelud selle raporti üle. meie fraktsioon toetab tervet rida saavutatud kompromissettepanekuid. paari siiski mitte. tahaksin kaks nendest ka välja tuua, sest need mängisid aruteludes juba oma rolli. esiteks eesmärkide küsimus. on üks vana põhimõte, kes ei tea, mis on eesmärk, ei leia ka tihti teed selle eesmärgini. väga paljude eesmärkide puhul, mis meil tuleb sõnastada, on jäänud see raport äh, väga ebaselgeks. ma oleks tahtnud, et neid eesmärke oleks siiski konkreetsemalt välja toodud. teiseks, äh, see raport äh, meie mõttes äh, ikka on veel kinni selle vana kaitstud paindlikkuse mõiste juures, kuid ma olen kuulnud, ametiühingud on teinud ettepanekud, et me peaksime selle mõiste ümber pöörama, ehk et me peaksime hoolitsema selle eest, et meil oleksid äh, tagamissüsteemid olemas, mida praegusel hetkel ei ole ja meie arvates seda ei ole siin raportis väga selgelt välja toodud. nii et kahjuks tervet rida kompromissettepanekuid me siiski ei saa toetada, aitäh! La... suur tänu ja annaksin nüüd sõna raportöörile võib-olla teie, härra raportöör, võiksite kasutada võimalust ja vaadata üle need punktid, mis teie arvates on kõige tähtsamad sest äh, me kohtume ju ka Belgia kui eesistujana ja siis võib-olla oleks meil vaja teada, mis on teie arvates need kõige tähtsamad küsimused. komisjoni ei ole läbirääkimistesse kaasatud, kuid see tegelikult on päris hea võimalus parlamendi arvamus välja tuua. nii et äkki te saaksite selle kokku võtta ja võtta kokku need mõningad üksikud punktid, millele me peaksime keskenduma, kui me räägime Belgia ministritega suur tänu, suur tänu, proua esimees. ma tahaksin tänada ka kõiki kolleege nende märkuste eest. ma alustaksin lõpust. ma ei saanud päris täpselt aru nendest probleemidest, millele viitas Mariann Haakin. ma tegelikult ei tahtnud oma teksti panna midagi, millest inimesed ei saa aru, ma tahtsin lihtsalt öelda, et mehed ja naised on võrdsed ka selles osas, mis puudutab töökohtade loomist. oli väga raske välja töötada kompromissettepanekut selles küsimuses, sellepärast et äh, kaasatud fraktsioonidel on oma kindel arvamus, oma kindel sõnastus ja nad ei olnud nõus sellest lahti laskma. nii et ma päris täpselt ei saanud aru, mida proua Haakin siin parandada soovis. mis puudutab kohtumist Belgia ministritega, siis jah, me kohtume nendega neljapäeval, kui kõik läheb plaanipäraselt ja on väga hea, et meil toimub see kohtumine enne suvepuhkust, sest niimoodi on meil võimalik ka arvamusi vahetada ja selle üle siis puhkuse ajal mõelda. see on osa meie koostöömenetlusest, nad peavad ära ootama meie arvamuse ja otse loomulikult nad võivad eirata parlamendi soovitusi, kui nad soovivad seda. ma loodan siiski, et me teeme edusamme, kui me nendega kohtume ma tean, et mitte kõik meie mõtted ei leia kiidulaulu ka nõukogus, aga sellegipoolest ma loodan, et vähemalt äh, osasid on nõukogu valmis ähm, vastu võtma. meil õnnestus äh, teksti sisse viia mõned võtmetähtsusega põhimõtted, mis mis võiksid tõesti ka nõukogu toetuse leida. ma mõtlen siin just äh, töökohtade kaitset, täistööhõivet kui eesmärki ja seal on terve rida alleesmärke ka. kui me räägime töökohtade loomisest, on meil vaja keskenduda kõige haavatavamatele elanikkonnagruppidele ja noortele inimestele, kes on viieteist kuni kahekümne nelja aastased. tegemist on tegelikult äh, inimestega, kellel on väga raske tööd leida. Mm, samal ajal on aga nad noored ja nendest võib vormida mida tahes nii et kui me neid õigel ajal tööturule ei lõimi, siis hiljem on selle tegemine palju raskem proua esinaine, on väga tähtis, et me veenaks, veenaksime Belgiat kui eesistujamaad just noorte töötajatega tegelema. see on väga tähtis eesmärk. sotsiaaldemokraadid on teinud veel terve rida, terve rea ettepanekuid, on ära välja toodud ka puuetega inimesed et ka nemad peaksid olema eraldi alleesmärk, sellepärast et äh, puuetega inimestes leitub väga palju potentsiaali, mida me pole siiamaani kasutanud. ka nendele tuleks lüüa, luua töökohti või neid rohkem integreerida tööturule ma arvan, et üheks alleesmärgiks peaks olema ka võitlus äh, laste vaesuse vastu. see on ilmselgelt äh, palju raskem nende inimeste jaoks, kes tegelikult on juba vaesed. vaeseid inimesi on raske tööturule tuua ja aidata neil tööd leida, nii et me peaksime hoolitsema selle eest, et, et me ei, selle kontseptsiooni väljatöötamisega ei satuks vastuollu ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. ja ma eeldan, et kolleegid on nende ettepanekute ja alleesmärkidega nõus, minu jaoks on need prioriteedid ja nagu ma juba eelmine kord ütlesin, me toome väga häs-, väga selgelt välja veel ka ühtekuuluvuspoliitika, see on väga tähtis element ja see ei peaks olema mitte ainult tööhõivejuhis, vaid üleüldiselt majanduslik juhis või me paneksime selle põhimõtte paika preambulasse või mõnda põhjenduspunkti, nii et kui me nendest küsimustest räägime, siis see küsimus ka tõstetuks. ja kui majandus saab osaks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, siis ka ühtekuuluvus peaks sisse jääma see on põhimõtteliselt kõik, tahaksin tänada kõiki kolleege nende märkuste ja toetuse eest. ja kui homme hääletama asume ja kõik läheb nii, nagu plaanitud ja see tekst võetakse vastu, siis kohtume me pärast äh, Belgia ministritega ning nagu te teate, mina olen alati valmis teiste fraktsioonidega koostööd jätkama ka pärast hääletust, sellepärast et septembrikuus me äh, arutame seda täiskogul. suur tänu, härra Orri, me hääletame homme ja siis neljapäeval, nagu te ütlesite, kohtume Belgia ministritega ja tegelikult soovitakse see tekst vastu võtta täiskogul septembris, mis tähendab seda, et nõukogu saab tööhõive suunised äh, vastu võtta. päevakorrapunkt number viis meie tänases päevakorras on proua Schröteri raport tööhõive võimaluste arendamine uue säästva majanduse raames ja ta annab meile kõigepealt aru muudatusettepanekutest. palun, proua Schröter. suur tänu, proua esimees. me tahame homme selle raporti üle hääletada ja mul tuleb tunnistada, et olen tõesti väga tänulik koostöö üle variraportööridega. tegemist oli väga tootliku tööprotsessiga, mis minu arvates on nüüd ka väga edukalt lõpule jõudnud. kõik on läbi räägitud, kõiges on kokku lepitud. me tulime üksteisele vastu väga palju nii et läbirääkimised tasusid ennast ära. läbirääkimised olid edukad ka sellepärast, et me sõnastasime väga palju erinevaid versioone, kus parandasime vigu, näiteks proua Omen Raiten leidis tekstis kohti, kus ta ütles, et seda ei ole võimalik aru, sellest ei ole võimalik aru saada, nii et me viisime siin ka tõesti sõnastuse osas parandusi sisse, aga poliitilises mõttes tulime üksteisele vastu ja tahaksin tänada kõiki fraktsioone selle eest. tahaksin tänada ka viit valdkonnakomisjoni, mis rikastasid seda raportit mitmete muudatusettepanekutega. kui me asume hääletama, siis te näete, et ma toetan suuremat osa muudatusettepanekuid ja seal, kus ma olen nende vastu, on selle põhjuseks lihtsalt see, et tegemist on äh, elementidega näiteks, nagu näiteks demograafia ja see puudutab Toomas Manni raportit, mitte minu raportit ja olen sellepärast selle vastu, nii et lihtsalt, et ma ei ole mitte sisuliselt muudatusettepaneku vastu, vaid ma leian, et see ei kuulu sellesse äh, raportisse, lihtsalt teistest valdkonnakomisjonidest on tulnud demograafiaalaseid äh, muudatusettepanekuid, mis ei puuduta ka minu raportit. see on nüüd äh, nende muudatuste tagapõhi, ma lihtsalt olen öelnud, et jah, ma toetan seda, aga see ei sobi sellesse raportisse. või mõnes teises kohas selles raportis on seda juba käsitletud. aga ma arvan, et meie praeguses töökliimas on tegelikult arusaadav ka see, et arvamus võetakse vastu valdkonnakomisjonis ja tõstetakse just põhimõttelisi küsimusi ja vaadatakse, kas need küsimused on need, millega tegeleb meie valdkonnakomisjon. nii et nagu öeldud, olen teatud muudatusettepanekute vastu, sellepärast et tegemist oleks lihtsalt kordustega. olen ka päris selgelt juba öelnud, miks teatud äh, komisjonide muudatusettepanekute vastu olen, kuigi sisuliselt olen nendega nõus. seal ei ole mitte midagi valesti või et ma oleks selle vastu, lihtsalt ma, ma ei taha korrata. minu jaoks oli väga tähtis see mure, mida eelmine kord välja toodi, et tegemist on paralleelse dokumendiga Euroopa Liidu strateegiale aastaks kaks tuhat kakskümmend ja sellepärast on mitmes kohas välja öeldud, et läbirääkimistes äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia üle tuleks seda dokumenti kasutada ja kõiki rahalisi vahendeid, mis meil on, tuleks ka kasutada selleks, et välja töötada uued tööhõivevõimalused. tahaksin seda veel kord toonitada, kui ma räägin üleilmsete muutustega kohanemise fondist. tegemist on jällegi elemendiga, sisulise elemendiga, mida on võimalik kasutada, ehk ma ei taha mitte mingil juhul muuta selle fondi algset suunitlust, ei, tahan lihtsalt öelda, et me oleme aru saanud, et äh, tööstusühiskonna mõtlemiselt säästva arengu mõtlemisele üle minnes on mõttekas uute teistsuguste keskkonnasäästlike töökohtade loomine see on proua Muna muudatusettepanek ja ma tahaksin tegelikult äh, viia selle ainult osaliselt sisse, et oleks äh, nagu väike sillakene proua Mura enda kirjutatava raporti juurde. siis pea kõik fraktsioonid ütlesid mulle, et äh, neil on hea meel, et sisse võeti peaaegu kõik ettepanekud või töötati välja kompromissettepanekud ettepanekute kohta, mida nad olid esitanud. ma arvan, et erinevate sotsiaalmudelite erinevus ja nendel vahetegemine on palju paremini praeguses versioonis välja toodud ja tahaksin tänada muudatusettepanekute eest, mis selles osas tehti. mulle tundub, et meie komisjonil õnnestus enne nõukogu jõuda kokkuleppele me teame, et äh, nii nagu Hispaania ähm, kavatseb nüüd ka Belgia selle küsimuse päevakorda panna ja meie oleme tegelikult teinud esimese panuse, kui me homme selle dokumendi vastu võtame. ja see on meie jaoks suureks võimaluseks, me saame siin hoobasid liigutada nii, nagu see meile sobib ja ma arvan, et kui me siis kohtume Belgiaga kui eesistujamaaga, siis saame me veel kord nende käest kinnituse sellele, mida nad on öelnud juba varem, et nad tegelevad selle küsimusega. nii et see on parim võimalus näidata, kuidas meie valdkonnakomisjonina saame mõjutada arenguid nõukogus. on paar suulist muudatusettepanekut, kus sooviti sõnastust parandada. ma arvan, et ma saan neid toetada jah, suuliste muudatuste ettepanekute jaoks on eraldi reeglid, aga need on hääletusnimekirjas välja toodud kui suulised muudatusettepanekud ja ma arvan, et äh, kõigil on võimalik neid toetada. on selge, et mulle ei meeldi midagi kustutada, suurem osa kustutuse taotlusi on ka tagasi võetud, on jäänud veel ainult kaks punkti. esiteks äh, Äh, viidatud dokumentide puhul tahetakse jääda selle juurde, mida on kasutanud komisjon viitedokumentidena. ka mina üritasin võimalikult vähe viidata, sest otse loomulikult lugesin ma palju rohkem dokumente, kui on viiteid minu raportis. ja sellepärast tõesti katsusin keskenduda ainult sellele, mille kohta oli ettepanekuid teinud ka komisjon, mida siis komisjon oli kasutanud. ja teine punkt, minu jaoks on väga tähtis see, et raporti pealkiri jääb selliseks, nagu ta praegu on ja olen sellepärast nende ettepanekute vastu, mis on suunatud pealkirja muutmisele. see on põhiline, mida mina tahtsin sissejuhatuseks öelda ja ma ootan nüüd huviga kolleegide märkusi ja kommentaare, aitäh! Siim Nõmmesõja. Thank you, madam chair and thank tänan proua Essay, ma tänan raportöör Schröderit hea töö eest ja suutlikkuse eest äh, koondada kakskümmend seitse kompromissi, ma, kui ma lugesin nad õigesti kokku. Äh, enamikke neid me saame toetada. ja mulle teeb head meelt see, et äh, see raport lähtub ILO määratlusest nõnda-öelda roheliste töökohtade kohta. ja selles ILO määratluses on öeldud, et kõikid töökohti võib muuta jätkusuutlikumaks. seega ei tehta nii suurt vahet nende hea tööstuse, halva tööstuse valdkonna vahel, vaid kõiki töökohti on võimalik muuta jätkusuutlikumaks. sellest lähtutakse raportis ja meie fraktsioonil oleks olnud soovitav lahti saada sellest rohelisest ja värvist ja rääkida rohkem jätkusuutlikust töödest, töökohtadest ja mitte rohelistest töökohtadest. enamik meie muudatusettepanek on suunatud sellele, et muuta seda nõnda roheliste töökohtade mõistet. nagu ma ütlesin, juba läbirääkimiste ajal me ei tohiks üle hindama selle uue jätkusuutliku majanduse tööhõivepotentsiaali, samuti ei tohi me seda alahinnata, me peame äh, lähtuma realistlikult ja kuigi meil on suured ootused su uute võimalike töökohtade suhtes, ei tohi unustada ka seda, et on ka väga palju töökohti, mis kaovad koos tehnikatehnoloogia muutusega. ja ma usun, et realistlik suhtumine on ka Rahvapartei seisukoha lähtealuseks ja kui nüüd kommenteerida mõningaid kompromissettepanekuid, mis on esitatud, näiteks kompromiss BB, kus on esitatud siduvad eesmärgid ja äh, karistused liikmesriikidele, kes ei suuda neid täita, minu arust on see liiga kaugele minev ja seda ettepanekut meie fraktsioon ei saa toetada kompromissis G on samuti esitatud siduvad tingimused kümneks aastaks ja arvestades tehnoloogia muutust, tahan ma öelda, et kümneaastane periood on tegelikult väga pikk ajaperiood ja kui me kehtestame eh, mingid maksusoodustused või eh, dotatsioonid kümneks aastaks, siis ma usun, et äh, see ei ole rahasäästlik kasutamine. ja selles valdkonnas muutub tehnika, tehnoloogia nii kiiresti, et me ei tohi seda unustada. raportöör ise juba mainis lõiget üheksateist, äh, mis ka minu silmis on problemaatiline, sest ma kahtlen siiralt, et me suudame muuta globaliseerimise kohanemise fondi eesmärki, kui te palun täpsustasite, täpsustaksite seda lähemalt oma lõppsõnavõtus, oleks enamikel meist sest sellest palju kasu. ja tänan teid kuulamast, need olid kõige olulisemad märkused. suur tänu, härra Toomas Mann ja siis proua Haakin jah, suur tänu. Öeldakse tihti, et tuleks tänada raportööri. ma arvan, et seekord tuleks raportööri suisa väga tänada. on näha, kui suuri jõupingutusi sa oled teinud, ühendamaks erinevaid seisukohti. mulle tundub, et ähm, su töö on olnud edukas ja need erinevad äh, vestlused, mida me pidasime, olid alati suunatud küsimust, et kuidas me soo-, saaksime erinevaid seisukohti kaasatada, kas me oleme ühe sõnastusega nõus, millele võib-olla saab napi häälteenamuse või peaksime me kaasama rohkem erinevaid vaatekohti. jah, tõesti, ka mina olen selle poolt, et me kordusi ei peaks sisse viima tihti juhtub nii, et tehakse nii palju muudatusettepanekuid, mille puhul lihtsalt muudetakse mingit sõnastust ja pannakse kõik viis korda sisse, nii et mul on väga hea meel, et siin rohkem midagi sees ei ole. ma tahaksin, et me tõesti ei hakkaks erinevaid teemavaldkondi ühte raportisse sisse kirjutama, sellepärast et muidu me lihtsalt tegu mitmesaja leheküljeliste raamatutega. nii et me peaksime nüüd mõtlema, kuidas me saame Euroopa lisandväärtust toota, seda on võimalik teha, kui me tahame. peaksime mingi mõtlema, kuidas seda teha, võib-olla tuleks ajakirjanikele öelda, et äh, vaadake, me oleme erinevad seisukohad toonud üksteisele nii lähedale, et tulemus on selline, millega suurem osa meist on rahul. see oleks tegelikult sellest raportist kaugele minev küsimus me peaksime mõtlema, milline on meie kommunikatsioonistrateegia, sest tihti juhtub niimoodi, et raportid lihtsalt surutakse napi hääleelamusega läbi. ma kardan, et sinu raportiga nii ei lähe ja et väga paljud toetavad seda, aitäh! Il flotte dans cette commission un esprit de, de coopération. Euh, Madame Harkin. tehakse suurepärast koostööd, proua Harkin. On behalf of our shadow Mr Starks who is mina võtan sõna meie variraportööri härra Sterksi nimel, kes on teisel koosolekul. kõigepealt soovib ta tänada proua Schröterit kompromissmuudatusettepanekute eest, kus võeti arvesse suuremat osa teiste saadikute arvamusi. seega me oleme suurem osa kompromissidega nõus. samuti ütleb härra Sterks, et ta soovib tagasi võtta paar oma kustutust ette äh,, ette panevat muudatusettepanekut aga ma arvan, ta on juba seda asja selgitanud ka proua Schröderile. üks kompromiss, millega ta nõus ei ole, on kompromiss BB. sest seal räägitakse, nagu juba öeldud, siduvatest eesmärkidest ja samuti kritiseeritakse kakskümmend kakskümmend strateegiat, mille osas, nagu härra Sterks ütleb, oleme me kõik olnud ühel meelel ja mille üle me oleme ka siin parlamendis juba hääletanud. paar kommentaari minu enda poolt. ma lugesin nüüd viimase versiooni kompromissmuudatusettepanekutest läbi, ma õnnitlen proua Schröterit väga sihtpärase ja sidusa raporti eest, samuti suurepärase raporti eest, aga see on sõnadetagi selge. lõpetuseks üks kommentaar lõike üheksateist kohta, mis puudutab üleilmastumisega kohanemise fondi see tegeleb ju üksiktöötajate ja nende vajadustega ja kui me nüüd piirame seda ainult jätkusuutliku majandusega, siis näiteks võib olla olukord, kus äh, üks, üks inimene soovib hakata pakkuma kohalikku transporditeenust kuskil maapiirkonnas ning see ei ole ju otseselt jätkusuutlik. niisiis võib-olla ei peaks me siinkohal jätkusuutlikust majandusest rääkima. suur tänu proua Moran. Merci, madame la president. suur tänu, proua esinaine. ma nõustun paljuski proua Harkiniga, kõigepealt loomulikult suur tänu, proua Schröter. Te olete teinud väga head tööd ja olnud aldis koostööks see üleilmastumise küsimus on siin oluline ja proua Schröter on üritanud oma raportit nii üles ehitada, et see oleks ka sarnane meie üleilmastumisega kohanemise fondi raportiga. nagu proua Harkin juba ütles, me ei saaks siin piirduda ainult jätkusuutliku majandusega, sellega üleilmastumisega kohanemise fond ei tegele teised muudatusettepanekudki räägivad sellest, mulle meeldivad härra Pupakise ja proua Gröningi muudatusettepanekud, kus räägitakse tuleviku homsetest töökohtadest. ükskõik millisest sektori, sektorist me ka ei räägiks, üleilmastumisega kohanemise fond peaks valmistama tõeliselt töötajaid ette osalema jätkusuutlikus majandustegevuses selline tegevus kestab juba ju ähm, aegade lõpp, peaks kestma aegade lõpuni, aga proua Harkin juba rääkis sellest. veel lõpetuseks üks märkus. siin raporti tekstis häirib mind üks sõna leheküljel kolmteist. Inglise keelses versioonis vist äh, ja eestikeelses kaksteist. seal räägitakse Ida-Saksamaast ja Lääne-Saksamaast. Saksamaa võib-olla oleks mõistlikum, sest juba mõnda aega on meil olemas selline asi nagu ühendatud Saksamaa. seega see viide Ida-Saksamaale võiks siit välja jääda, sest tegemist on ajaloolise ja aegunud kontseptsiooniga. suur tänu! proua esinaine, tore, aga ilmselgelt raportöör peab otsustama, mida ta seletuskirjas räägib. võib-olla on tegemist ka tõlkeveaga, võib-olla räägitakse hoopis idapoolsest Saksamaast ja see tõlgiti prantsuskeelsesse versiooni valesti. aga prantsuskeelses versioonis jah, mainitakse Ida-Saksamaad. proua Grüni suur tänu, proua esinaine. kõigepealt suur tänu proua Schröterile kompromissmuudatusettepanekute eest, mille ta on esitanud ja kogu tema töö eest. väga oluline on rääkida homsetest töökohtadest. ma nõustun sellega, mida ütlesid eelkõnelejad. ma tahaksin lisada veel midagi mina esitasin muudatusettepaneku, kus räägitakse tuleviku töökohtade observatooriumi seirekeskuse loomisest. see lükati tagasi, väideti, et on kompromiss muudatusettepanek, kus räägitakse tuleviku töökohtade teostatavusest. aga ma arvan, et ettevõtetes üritatakse alati tegutseda koolituse, töötajate harimise kallal, aga, ja alles hiljem mõistetakse, et väga, mõistame me sageli, et väga keeruline on kokku tuua inimeste harimine vastavalt ettevõtete nõuetele, vajadustele ma arvan, et me peaksime läbi viima ka töökohtadega seotud teadustööd, näiteks päikeseenergiat äh, töökohtade loojana pole varem eksisteerinud. inimesed ei üritanudki sellel alal töötada, sest neid töökohti polnud olemas. ja seda ma siin silmas peangi. nimelt haridussüsteemid ei vaata piisavalt teraselt tulevikku ja me peaksime järele mõtlema, kuidas me Euroopas seda olukorda parandama, parandada saaksime, suur tänu. suur tänu, härra Ludvigson. Tack för ordet, fru ordförande. Jag skulle vilja tacka fru Schröder för det och de övriga. suur tänu, mina tahaksin tänada proua Schröderit ja teisi kolleege suurepärase koostöö eest. ma arvan, et hoolimata suurest huvist, mida väljendavad erinevad muudatusettepanekuid, kuid oli meil võimalik jõuda headele kompromissettepanekutele. tegemist on väga tasakaalus raportiga, mis arvestab erinevate aspektidega, mida, mis on tähtsad äh, praegusel ülemineku ajal. mul on väga hea meel, et et äh, haridus, teadustöö ja võrdõiguslikkus ning noorte töötuse probleem on leidnud eriti suurt äh, tähelepanu selles raportis. kriisi ajal on tööhõivepoliitika eriti tähtis. kuid nii noored kui ka vanad, nii mehed kui ka naised peavad andma panuse selleks, et olukord muutuks me ei tohi siiski ära unustada, et mõndades sektorites on raskused suuremad. suur tänu! kas on veel sõnavõtusoove? ei, siis saab sõna proua raportöör, palun. Dankeschön Ich habe gerade noch mal nachgedacht, ob wir bei dem Global suur tänu, just mõtlesin, kas meil oleks võimalik globaliseerumisega kohanemise fondi asjus äh, lahendusele leida. mulle tundub, et nüüd ma sain aru, milles oli probleem. jah, siin on võimalik lahendus leida, seda kohta tuleb muuta, ehk ma vaatan seda veel korra väga täpselt, ma saan aru, et te soovite, et seda raha oleks võimalik kasutada, kui selline võimalus on olemas. see on hoopis teistsuguse vaatenurga alt nähtud, aga ma saan aru, et kohapeal olukord võib tihti olla teistsugune. ma vaatan selle veel korra üle, võrdlesin siin erinevaid sõnastusi, ma arvan, äkki ma leian ka lahenduse sellele küsimusele. nii et ähm, te ei peaks selle vastu hääletama. siis veel proua Essaia, miks ma ei taha selle hea ja halva tööstussektori muudatust sisse viia? just sellepärast, miks te seda soovite sisse viia. ma ei taha lihtsalt erinevaid tööstusvaldkondi kas heaks või halvaks tembeldada, sellepärast ma ei taha seda sisse viia. see oli teie sõnastus, ma olen selle sõnastuse vastu, sellepärast et meil on vaja ka klassikalisi tööstusvaldkondi sest kui neid ei oleks, siis meil ei oleks näiteks tuulegeneraatoreid, mis neid toodaks nii et ei saa öelda, et tuulegeneraatorite tootjad on, kuuluvad halba tööstussektorisse. Teie sõnastus oli ju see, et hea või halb ja sellepärast ma ei poolda seda muidu oleme me ühel nõul, nii et kui te saate aru, et minu sõnastus on täpselt selline, mis ei tee vahet heade ja halbade vahel, siis ei ole seda vaja ka rohkem toonitada. sellepärast, et äh, kompromissettepanekus, mille töötasime välja härra Manniga, on selgelt välja öeldud, et erinevad tööstusvaldkonnad kõik muutuvad, äh, töökohad muutuvad ja nii edasi. ja nüüd siis veel see küsimus mille tõstatas proua Grüni. uuringud on näidanud, et nendel uutel töökohtadel ei ole uut profiili. traditsioonilistes ettevõtetes on üha rohkem uusi elemente see tähendab seda, et kui mul on näiteks torumees, siis ta võib olla viiekümne aastane, aga ta võib oma tööd teha täieslikud sellepärast, et ta teab väga täpselt, äh, kuidas äh, kasutada uusi meetmeid, lihtsalt ta tuleb saata koolitusele selleks, et ta teaks, kui ta uut äh, küttesüsteemi, uut tehnoloogiat paigaldada. nii et tegelikult ta ei kaota ju oma töökohta, me ju teame, et meil on puudu just kõrgekvaliteedilisest tööjõust. proua Morin, see on näide, mille ma olen selgituses välja toonud. Saksamaal on olukord selline, et äh, suuremad päikeseenergia tootjad asuvad äh, Ida-Saksamaal. meil ei ole lihtsalt Lääne-Saksamaal kuhugi olnud ruumi neid suuri tuuleparke ehitada, nii et sellepärast on seal sees Ida-Saksamaa tegemist on lihtsalt territoriaalse viitega, ma oleks võinud ju ka sinna öelda, et ma ütlen, millisel liidumaal see on. see on lihtsalt tüüpiline näide selle kohta, et teatud Saksamaa piirkonnas oli probleeme alguses, aga pärast seda, kui tekkisid need majanduslikud klastrid, oli võimalik need probleemid lahendada. nii et äh, tegemist oli lihtsa piirkonnaga, mis oli kõige halvemas seisus Saksamaal. nii et lihtsalt selgitan ja kirjeldan olukorda nii et ma arvan, et ei ole mõtet seda muuta, see oli tagamõte. nüüd kümme aastat, miks me viisime kümme aastat sisse? Euroopa strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend keskendub kümnele aastale, sellepärast me kirjutasime kümme aastat sisse, see on tagapõhi. me räägime siin praegu strateegiast Euroopa Liidu jaoks aastaks kaks tuhat kakskümmend, me räägime kümneaastasest ajajärgust ja see sobib väga hästi selleks, et raamtingimusi luua. me seda tegime ju ka tööhõivesuunistega, tegime seda ka majanduslike suunitustega ja seda teeme ka põhimõtteliselt härra Barroso strateegia, just sellepärast on seal kirjas kümme aastat. jah, me võiksime öelda ka kakskümmend aastat, aga sellel poleks mitte mingit mõtet, sellepärast et me tahaksime, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja see raport oleksid omavahel seotud. me ei taha midagi eraldi veel sisse viia nii et äh, võib-olla peaks olema seal sulgudes veel, et nii nagu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, see oleks jällegi lihtsalt kordamine raportis. tundub, et nüüd olen vastanud põhilistele küsimustele. ah ja veel, väga paljud olid kompromissi BB vastu. tegemist ei ole ettepanekuga, mis oleks tulnud minult, vaid see tuli muudatusettepanekute kaudu siit komisjonist ja ma üritasin nende muudatusettepanekute najal leida sõnastust, mis ei kordaks kõike, aga siiski annaks edasi mõtte. nii et see on, idee on tulnud äh, kolleegidelt ja minu arvates on tegemist hea ettepanekuga. aga nagu öeldud, tegemist on ettepanekuga, mis on tulnud siit komisjonilt, nii et mitte ainult minu peast. ja sellepärast leian ma, et seda võiks ka toetada see on kompromiss, mis leiti ja kompromissi leidmine on tõesti selleks, et sõnastust parandada. ja sellepärast muudatusettepanekute autoritega töötasin välja sellise sõnastuse selleks, et raportit mitte liiga pikaks venitada. sellepärast on ka tegemist muudatusettepanekuga BB ehk tegemist on poliitilise panusega siit fraktsioonist on neid, kellele see meeldib, teisi, kellele mitte. ma ise seda omast peast välja ei mõelnud, nii et tegemist on siiski komisjoni mõtetega. muudatusettepanekute autor ütles, et ainult niimoodi on tal võimalik oma eesmärki saavutada ja tõesti, selle taga on pikaajalised kogemused ja ma ei taha neid ignoreerida Merci beaucoup. Donc, euh, Madame Morin, j'ai vérifié la version. suur tänu. proua Morin, ma kontrollisin üle, inglise keeles on Eastern German, seega tegemist on probleemiga prantsuskeelses tekstiversioonis. ma ei ole päris kindel, kuidas seda muuta. homme me hääletame proua Schröteri raportit ja siis me saame selle esitada täiskogule septembris. päevakorrapunkt number kuus. Toomas Manni raport ebakindlus töösuhetes naised. kas ma mainisin Toomas Manni nime? ma vabandan me teeme nii palju kompromisse siin, et mul on need Toomased segamini läinud. Toomas Hendel on see, keda ma mõtlesin ja tema raport. ma vabandan, tema arvamus. ja naiste õiguste komisjoni poolt. härra Hendel, palun. proua esimees, kallid kolleegid, minu nimi ei ole Toomas Mann, olen tõesti Toomas Hendel ja tahaksin rääkida oma arvamusest, aga võib-olla tõesti annaks tema oma eesnime, mina oma perekonnanime ja tulemus on ikka sama. tegemist on arvamusega, mida ei ole väga pikalt vaja selgitada. naised, eriti just naised on viimastel aastatel olnud ebakindlates töösuhetes ja nii kogu maailmas kui ka Euroopas on väga suured erinevused kvalifitseeritud tööjõu palkamisel sellepärast peaks meie komisjon võtma vastu laiapõhjalise arvamuse soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks. ma tahaksin tänada kõiki, kes tegid muudatusettepanekuid, neid tehti kokku viiskümmend. Need muudatusettepanekud aitasid minu poolt esitatud arvamuse projekti laiendada, äh, viimistleda eesmärke ja tavaliselt sellise arvamuse puhul ma tean, me kõik teame, et äh, et äh, see ei tohi olla väga pikk ja sellepärast ma tänan kõikide, kogu selle abi eest kõiki, kes seda osutasid ainult mõned muudatusettepanekud on sellised, mida ma ei saa toetada ja kohe selgitan, miks. miinimumpalga küsimus. miinimumpalga sisseviimise taotlus ei tulnud mitte kõikidest muudatusettepanekutest läbi tahaksin veel kord viidata, tegemist ei ole direktiiviga tegemist on äh, ühises eesmärgis kokkuleppele jõudmisega selles osas ja kuidas liikmesriigid seda teevad, äh, on nende otsustada, kas nad teevad seda sektorite kaupa, valdkondade kaupa või ettevõtete kaupa. just meie Põhja-Euroopa kolleegidele tahaksin öelda, et ma tõesti tean, meil ei ole tegemist siin äh, mingi ühise reegliga, millega me tahaksime rahvuslikud reeglid äh, kõrvale jätta. ei, ei, see sõnastus, mis teile esitatakse homme kompromissina E, on selline, kus kõik erinevad riiklikud reeglid on ka kajastatud kahekümne ühes liikmesriigis kahekümne seitsmest on olemas miinimumpalga reeglid. me peaksime paika panema eesmärgi, mis ei oleks ka uus siin parlamendis, nimelt et miinimumpalk peaks olema vähemalt kuuskümmend protsenti riiklikust keskmisest palgast, kuidas seda igas riigis saavutatakse või soovitakse saavutada, seda ei saa meie paika panna, see ei ole ka direktiivi ülesandeks, seda teevad riigid ise, meie lihtsalt jõuame kokkuleppele eesmärkides. läbirääkimised kompromissettepanekute üle tõid endaga kaasa ka võrdse palga äh, nõudmise võrreldava töö eest. ma loodan, et väga paljud kolleegid saavad homme selle arvamuse poolt hääletada. naiste küsimuste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis on ähm, see põhimõte leidnud juba toetust ja ma loodan, et me homme suurte, suure häälteenamusega, suure häälteenamusega võtame selle arvamuse vastu suur tänu! Благодаря, госпожо президент. Искам да поздравя нашия колега Томас Хендел за чудесните препоръки и чудесния доклад, който направи, макар и че, на това, че не сме в... Ma tahaksin tänada härra Hendelit tema töö eest selle raporti kallal. Ähm, ebakindlate töökohtade probleem on viimastel aastatel järjest süvenenud. koos, seoses majanduskriisiga. Bulgaarias me oma sotsiaalkindlustussüsteemis põhimõtteliselt ignoreerisime selliseid töökohti üldse kuid selliseid töökohti esineb järjest sagedamini ja naised ei soovi tunnistada, et nende töölepingud on sellised, mis erilist kindlust ei paku. näiteks ei maksta nende eest sotsiaalmaksu, nad ei ole kaitstud ka ametiühingutes. ja nad kardavad välja öelda neid tingimusi, milles nad töötavad seega loodetavasti hääletusega suudame me saata meie valijatelegi välja selge sõnumi. inimesed, kes peavad töötama sellistes alandavates tingimustes, näevad seeläbi, et Euroopa Parlament toetab neid tõsiselt. nüüd hooajaline töö aastaid on parlament ja komisjon vastu võtnud õigusakte hooajatöö kohta. ma mõistan, et see termin hooajatööline ei ole Ida- või Lõuna-Euroopast kaugemal eriti mõistetav me räägime siin põllumajandustöötajatest, kes töötavad sageli ebaseaduslike töölepingute põhjal, nende eest ei maksa, maksta sotsiaalmaksu, neid palka makstakse sularahas ja nii edasi. aga nüüd härra Hendeli poolt öeldud. ta rääkis sellest kuuekümnest protsendist keskmisest palgast. see põhjustas üsna elava arutelu. huvitav oleks teada, kas me räägime siin palgast või sissetulekust, sest mõnes keeles äh, on, tähendavad need kaks asja erinevaid asju. ma tean ka, et paljud kolleegid olid vastu miinimumpalgale kas sellepärast, et seda nende koduriigis olemas ei olnud või äh, kas sellepärast, et see on paika pandud sektoriaalsete või valitsuse ja ametiühingute vaheliste kokkulepete põhjal. samuti paljud kolleegid arvavad, et tegemist on lähimuspõhimõttelise, mitte Euroopa Liidu küsimusega. sotsiaaldemokraadid seetõttu seda kompromissi toetada ei saa, aga me ootame ära lõppversiooni. Jean Lambert ja siis Mariann Harkin. ma tänan, ma tahaksin kommenteerida seda küsimust, eh, mis on tekitanud nii palju raskusi. kui me räägime erinevusest palga ja sissetuleku vahel, sest mina oletan, et see palk, mida teile makstakse tehtud tööst, mis ei ole alati sama kui tulu, mis võib tulla teile pärandina või sotsiaalkindlustusmaksetena ma tean, et selle küsimuse tõstatas proua Harkin ka koordinaatorite koosolekul eelmisel nädalal, et välja selgitada, kas on võimalik leida õiget sõnastust meie mõttele. kompromiss C räägibki sellest tasu tehtud tööst. ning lähtudes sellest, et selle me oleme paika pannud selle kompromissiga kus mainitakse ka vaesuse taset ja võitlust vaesuse vastu, siis me räägime sellest tasandist, mis märgib vaesuse piiri või ohtu sattuda vaesuse piiri, siis me räägime sellest, et inimesed peavad saama tööst õiglast tasu. see ei ole sugugi mingi revolutsiooniline mõte arvestades seda, et selles kompromissis on loetletud ka mitmed võimalused selle saavutamiseks, selle eesmärgi saavutamiseks. see ei kirjuta ette, kuidas liikmesriigid seda peavad korraldama äh, või mingid kindlad summad ei kirjutata ette äh, alampalga jaoks kõikjal Euroopas. ja kuna mul on äh, nüüd sõna antud, siis ma tahan öelda, et minu jaoks on hämmastav, et kõik need aastad pärast seda, kui on heaks kiidetud soolise võrdõiguslikkuse direktiiv, ei ole ikka veel suutnud saavutada võrdset tasu võrdse töö eest. see on hämmastav, et me pole seda suutnud saavutanud pärast pikki aastaid jõupingutusi. siin tõstatati hooajatööliste küsimusi Äh, äh, komisjon on avaldanud oma ettepaneku hooaja töö kohta ja loodetavasti see tuleb arutusele Libe komisjonis ja ka meie komisjonis, sest äh, seal käsitletakse ka õigusi. tänan, proua Harkin ja seejärel härra Kristjanson. tänan, proua esinaine, ma tahaksin tänada härra Händelit suurepärase töö eest ja hea koostöö eest selle arvamuse koostamisel. mul on paar märkust ja ma räägin lühidalt erinevate kompromisside kohta. kompromiss A. meil tekitab probleeme see lõik, kus äh, algab encourages the need. ilmselt tuleb kasutada sõna notes the need. algselt oli sõna stresses ja see ka muudeti, et see oleks teistel vastuvõetav, kuid encourages the need for the living income. Inglise keeles sellist mõtet ei kanda, aga ma ei ole päris kindel, kuidas see on mõistetav teistes keeltes. Access to full social security for workers with partial. mõningates riikides on äh, sotsiaalsed hüvitised seotud sissemaksetega ja seda ka osalise töölepingute poolt kui kustutaks sõna full, võib-olla oleks see kompromiss meile vastuvõetama, võib-olla me võime hääletada seda osade kaupa, kuid ma räägin sellest raportööriga hiljem. kompromiss B on meile vastuvõetav, kompromiss C tekitas teatud probleeme ja mitmed on seda maininud, kuna siin räägitakse Euroopa Liidu eesmärkidest ma ei lasku nüüd detailidesse, kuid see tekitab meie jaoks probleem. teised kompromissid on vastuvõetavad, kuid see suuline muudatusettepanek on selline, et ma ei ole kindel, et see, mis on esitatud kaheksanda lõike kohta, erineb sellest, mis on esitatud hääletusnimekirjas. ja selle tekst on. Caring, hotel work, catering and domestic services in the posting of workers directive. That's the first. see on esimene lause siin. kuid hääletusnimekirjas seda la, nii, lauset ei ole, seetõttu ma paluksin selgitust. kui see siiski seal esineb, siis minu seisukoht on siis me juba räägime töötajate lähetamise direktiivist. võib-olla keegi selgitab seda. ma ei ole päris kindel, kas me võime need tervishoiutöötajad kaasata sellesse. kuid ma arvan, et on liiga ennatlik teiste teenuste töötajaid kaasata sellesse töötajate lähetamise direktiivi, aga võib-olla raportöör selgitab seda küsimust võib-olla on viga hääletusnimekirjas või muudatusettepanekust, mis on esitatud minu mu hääletusnimekirjas. suur tänu, härra Kristjanson ja seejärel härra Mann. Eh, suur tänu, proua esimees. mina tahaksin lühidalt selgitada, miks meie Põhja-Euroopa riigid ei soovi toetada miinimumpalga mõistet siin või seda, kuidas siin miinimumpalka on defineeritud, sest sellise arvutusviisi puhul sekkutakse meetoditesse, mida kasutatakse riiklikul tasandil. meil ei ole Taanis miinimumpalkasid, aga meil on terve rida majandusvaldkondi, kus tegelikult miinimumpalk on ikkagi sisse viidid, viidud, kuigi seda seadusega ette pole nähtud. ja palga läbirääkimistel kasutatakse teatud arvutusmeetodit ja meie arvutusmeetod oleks tulevikus vastuolus sellega, mida Euroopa kohu, kohtuotsused siiamaani on öelnud. see tähendab seda, et Taanis ei lähtuta enam sellest viiekümnest protsendist ja selle eest ei oleks võimalik palka maksta. ma ei saa sellega nõus olla. Põhja-Euroopa riikides ei ole võimalik nii väikeseid palku maksta. jah, ja otse loomulikult võib siis öelda, et on miinimumsissetulek ja seda võib-olla saaks siis reguleerida vastavalt äh, kollektiivsete lepingutega või riiklike seadustega aga meie kasutame selliseid väljendusviise oma koduriikides ja me ei taha nüüd siin hakata kõike ära rikkuma, aga see tooks endaga Euroop-, Põhja-Euroopas üüratult suuri probleeme kaasa, siis öeldaks meil, et Euroopa Liit sekkub meie palkade arvutamis- ja poliitikasse ja läbirääkimiste poliitikasse. jah, me soovime, et äh, kõik oleks hästi reguleeritud, aga tahtsin seda lihtsalt teile veel kord välja tuua, sellepärast et kui see kompromiss läbi läheb, siis satume meie hätta. ma tegelikult tahaksin ka teada, kes aitas selle kompromissettepaneku välja töötada, sest siin ei ole tegemist mitte ainult ühe riikide grupiga, mis on selle teinud või kuidas muidu on kompromiss välja töötatud. suur tänu ja nüüd annaksin sõna teisele Toomasele, kelle nimeks on Toomas Mann, keda ma enne Toomas Hendeliga segamini ajasin. nii et palun, Toomas Mann. jah, suur tänu, proua esimees. Toomas Endel on kohe kahtlemata väga hea ja tähtsa raporti koostanud ja ma olen terve rea tema ettepanekutega nõus. aga nagu juba oli oodata, miinimumpalkade puhul on meie seisukohad erinevad. on tõesti õige see, et kahekümne ühes liikmesriigis kahekümne seitsmest on miinimumpalkade osas reguleeringud. Saksamaal on öeldud, et meil on et osad asjad pannakse seadustega paika ja teised mitte. kuid mulle tundub, et selle miinimumpalga nõudmisega praegusel hetkel töövõtjate õigusi piiratakse läbirääkimistel. lihtsalt erinevates sektorites, erinevates regioonides tuleb kollektiivsetel palgaläbirääkimistel kokku leppida, nii nagu seda tehakse. kui erinevad sotsiaalpartnerid jõuavad kokkuleppele, et palgatõusumäär on selline või selline ja kui sellele kirjutatakse alla, siis saadetakse see edasi valitsusele, valitsus kirjutab sellele alla ja see kehtib kõigi jaoks. jah, tõesti, taga on suured jõud, sest meil on sotsiaalsed partnerid kaasatud, selle taga seisavad regioonid. kui miinimumpalk on liiga kõrge, siis on meil pärast terve rida töötuid ja seda me ju otse loomulikult ei taha. rääkisime siin ka õiglasest tasust kas, ja sellest, et tõlgendused on erinevad. Jean Lambert viitas õigusega sellele, et me peaksime üritama selget definitsiooni välja töötada Euroopa Liidu tasandil, selleks et üksteisest paremini aru saada. ja seda ei tohiks minu arvates ära unustada. kui ma vaatan nüüd muudatusettepanekut kolmkümmend kaheksa, mille on teinud kolleeg Tšeko Katšin või liberaalide kolmekümne üheksas või minu neljakümnes muudatusettepanek, või siis Ole Kristenseni ja teiste muudatusettepanekud on väga head. me peame ikkagi näitama, et kollektiivsed palgarääkimised peaksid olema palgarääkimiste keskmes, peaksime hoolitsema selle eest, et kasutatakse neid traditsioone ja praktikaid, mida on siiamaani tehtud. ma üritasin muudatusettepanekuga nelikümmend neli seda ka selgemalt välja tuua, ehk siis, et sotsiaalpartnerite kaasamine olude arvestamine erinevates sektorites. sealt edasi jõuame nende hädavajalike individuaalsete lahendusteni. jah, me ju taha, teame, mida me tahame, me tahame õiglast tasu, me tahame, et inimesed saaksid oma töötasust ka ära elada ja et nad saaksid mõistlikku palka, kuid erinevates regioonides ja tööstusvaldkondades on nii erinev ja sellepärast tuleks see ülesanne jätta sotsiaalpartneritele, nii et äkki peaksime oma jõud koondama nendesse valdkondadesse. aga muidu olen väga paljude teiste Toomas Mendeli sõnastuste ja ettepanekutega täiesti nõus. suur tänu ja nüüd härra raportöör, palun. või on keegi veel, kes soovib sõna saada? siis palun Toomas Ma- äh,, Hendel, kui keegi ei taha. ja, ich will. Äh, oota, oota. vabandust Madame Monsuri. Monsuri. Eh, signora Presidente, eh, in realtà mi scuso, sono arrivata. tänan, proua esinaine, ma vabandan, et ma hilinesin, ma äsja saabusin Itaaliast ja ma ei ole päris kindel, milliseks päevakorrapunktiks ma kohale jõudsin, kuid mina olen Rahvapartei poolt varuraportöör ja see tahtsin lisada paar märkust ja loodan, et teised kolleegid ei ole neid juba esitan. kompromiss C kohta kõigepealt Rahvapartei seisukoht. on, et tegemist on äh, kõige tähtsama hääletuspunktiga nii lõige nelikümmend üks kui ka kompromiss C pool ja sellest sõltub terve arvamus sest me ei nõustu sellega, et tuuakse sisse nii-öelda raampoliitika ühenduse tasandil. meie arvates see ei sobi kokku lähimuse põhimõttega. ja minu arvates see on naeruväärne, ma vabandan, et ma seda sõna otsekohaselt kasutan, kuid selle mõiste sisseviimine siin on naeruväärne sest me juba paar nädalat tagasi arutasime samu küsimusi seoses Figureido raportidega ja nende viimaste nädalate jooksul ei ole meie seisukoht muutunud selles küsimuses. seega ma tahtsin öelda, et et alati süüdistatakse meid aeglases otsustamises ja ma kutsun kolleege vältima sellist lähenemist, see on aja raiskamine me käsitleme neid küsimusi pidevalt kompromissettepanekutes ja alles paar nädalat tagasi me rääkisime samal teemal. see oli võtmetähtsusega hääletus ka paar nädalat tagasi seoses Figureido raportiga. ja ma viitan siin kompromissettepanekule C ja muudatusettepanekule nelikümmend üks, siis meie seisukoht on, et me hääletame nende vastu ja nagu ma ütlesin, sellest saab olema võtmetähtsusega hääletus sest kui see läheb läbi, siis see vastustab kogu küsimust. ja veel üks asi, võib-olla seda on arutatud, aga võib-olla pole halb üle korrata, ka seda, et et me viitame siin suulisele muudatusettepanekule ning üleskutsele arvestada nii seaduslikke kui ebaseaduslikke sisserändajaid. me oleme selle vastu. sest, sest see võrdsustab seaduslikud, äh, vabandust, ebaseaduslikud sisserändajad seaduslike sisserändajatega võib-olla seetõttu, et raportöör on Saksamaalt, ei mõista ta selle aspekti tähtsust, kui massiliselt saabub ebaseaduslikke sisserändeid Itaaliasse ja kui raportöör oleks külas, külastanud Lampedusat ja näinud kõike oma silmadega, võib-olla oleks ta olnud teisel seisukohal. tänan Äh, ütleb proua esinaine, teil oli võimalus käia Kooperisil ja nüüd ma annan tagasi sõna raportööle. tunnistan, et olen harva sõnatu, kuid pärast viimast äh, sõnavõttu olen tõesti sõnatu ja ei ütle mitte midagi selle kohta, sest ma tõesti ei saa aru, mida sellega sooviti saavutada. alustan kolleeg Haakeniga. punkt kaheksa, erinevus mulle tundub, et siin on tegemist praegu lihtsalt tegemist äh, asjade ümbertõstmise veaga. ma kontrollin selle üle ja enne hääletust saate uue versiooni ja muidu olen teie kriitikaga nõus. siis miinimumpalk, selle kohta tahaksin teha paar-kolm märkust. kallid kolleegid, ma viitasin selgelt sellele, et me ei soovi, nagu kolleeg Kristjanson ütles, mõnda riiklikku reeglit äh, mis puudutab regionaalset, piirkondlikku või sektoripõhist lähenemist, asendada millegi teisega. kuid peaks ju olema võimalik, et me siin Euroopa Parlamendis lepime kokku eesmärgis selles, et äh, töö eest peaks saama palka, millega on võimalik ära elada see ei ole midagi uut, kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Parlament on juba oma seisukoha vastu võtnud ja vastava sõnastuse leidnud ma ei taha üldse mitte äh, kollektiivseid palgaläbirääkimisi või seadusega paika pandud süsteemi kõrvaldada. ei, ei. olen viimased kakskümmend viis aastat olnud aktiivne ametiühingu tegelane ja tean väga hästi, kui tähtsad on kollektiivsed palgarääkimised. me ei taha neid äh, ära kaotada. ei me soovime, et äh, erinevates äh, majanduse sektorites arvestataks kõikides liikmesriikides erinevate oludega ja et olud ei muutuks selliseks nagu praegu, kus lihtsalt ei ole võimalik palga üle läbi rääkida. tähtis on Euroopa tasandil eesmärk paika panna, panna paika teatud miinimumpalgamäär selleks, et inimesed ei satuks vaesusesse, sellel pole mitte midagi pistmist ideoloogiaga, vaid pigem sotsiaalriigiga. ja sotsiaalriik on kohe kindlasti ideoloogilistest piiridest äh, kõrgemal jah, Põhja-Euroopas on oma kollektiivsete läbirääkimiste süsteemid, teistes riikides on seadusega paika pannud reeglid. me ei taha siin mitte midagi muuta, me lihtsalt tahame paika panna eesmärgi ja öelda, et selle eesmärgini jõudmise teed on erinevad. me ju ei saa takistada seadusandjat ka miinimumpalka panna seadusega paika kõrgemana kui see, mida kollektiivläbirääkimistel saavutatakse. teen praeguses arutelus lihtsalt veel kord äh, reklaami sellele muudatusettepanekule ja toon välja meie sotsiaalriigi ees olevad kohustused. ja tõesti, siin ei ole tegemist ideoloogiaga, ma loodan, et homme suurem osa fraktsioonidest toetab seda arvamust, nii et meil on võimalik see ka lõplikult vastu võtta. suur tänu! Merci, monsieur le rapporteur. Donc, nous voterons. Suur tänu, härra raportöör. arvamuse üle hääletame homme. naiskomisjon hääletab raporti üle septembri lõpus. täiskogule jõuab äh, tekst oktoobri teisel istungil. nüüd viimane päevakorrapunkt täna pärastlõunal. ja minu ülesanne on nüüd tutvustada kahe tuhande ühe, üheteistkümnenda aasta eelarve projekti teie mulle selle ülesande andsite. nagu te teate, algab uus Lissaboni lepingul põhinev eelarvemenetlus. ja me oleme praegu kahe süsteemi vahepeal. meil on olemas äh, arvamuse projekt, millele esitati neliteist muudatusettepanekut, samal ajal aga peame me juba valmistuma kvantifitseeritud dokumendiks. dokument, mille kallal me tööd alustasime, ei ole see, mille kohta me, millega me, mille kohta me lõpliku arvamuse esitame. me alustasime tööd komisjoni dokumendi kallal, aga Lissaboni lepingu kohaselt peame me esimese lugemise jooksul koostama arvamuse nõukogu teksti üle. nõukogu võib teatud eelarveridasid või rubriike suurendada võrreldes komisjoni ettepanekuga, seega me peame oma arvamust võib-olla hiljem veel lihvima. alustuseks ma vahest tutvustaksin seda arvamuse projekti, neliteist muudatusettepanekut on esitatud, nagu ma juba ütlesin, mina ise esitasin üheksa nendest ja seal ei ole sees otseselt midagi uut. võib-olla isegi me kasutasime ära siin seda muudatusettepanekute esitamise menetlust teatud punktide rõhutamiseks. Äh, ma kasutasin muudatusettepanekute protsessis selleks, et teatud punkte selgitada, ma ei saanud seda arvamust teisiti muuta. proua Figureidu esitas mõned muudatusettepanekud, üks äh, puudutas sotsiaalvaldkonda, teine progressi programmi, kolmas rõhutud töötajate tingimus, elutingimuste parand- ah,, lähetatud töötajate elutingimuste parandamist. ja, ja neljas äh, räägib töökohtade turvalisusest. üks muudatusettepanek proua Hirschilt räägib äh, pilootprojektidest nüüd siis see on numbreid sisaldav dokument, selle kohta on kirjutatud, tehtud kolmkümmend kuus muudatusettepanekut, kuusteist nendelt, neist on minult. Need kuusteist peegeldavad numbritega arvamuses sisalduvaid mõtteid. kolm uut pilootprojekti ja üks eelmine pilootprojekt eh, tuleb, eh, seda tuleks pikendada Need ettepanekud on kooskõlas otsustega, mille võtsid vastu koordinaatorid. üks kuueteistkümnest muudatusettepanekust sisaldab midagi uut. seal öeldakse, et me peaksime suurendama eelarvet tööhõive peadirektoraadi jaoks, et loodaks üksus, mis tegeleb üleilmastumisega kohanemise fondiga. see on seotud proua Marani ja härra Potasi raportitega ja mõte on siis selles, et tööhõive peadirektoraat saaks kiiremini läbi vaadata sooviavaldusi, mis on esitatud sellele fondile. meil on hädavajalik eh, töötada kiiremini ja kui me suudame seda protsessi standardiseerida, oleks see väga tore. proua Pastos on esitanud eh, seitse muudatusettepanekut, proua Figureidu on esitanud kuus ja ühe on esitanud proua Hirš. ma kommenteeriksin neidki. seitse muudatust proua vastaselt kõigepealt. esimene nendest on kahjuks vastuolus minu viimase muudatusettepanekuga, mida ma teile just tutvustasin. me peame vähendama kulutusi personalile tööhõive peadirektoraadis. ja see puudutab ka pro-, progressi öö, juhtimist proua Vastas ütleb ka, et me peaksime suurendama eelarveridu. nagu proua Figureidugi ütleb ähm, proua Vastas, et Euroopa Sotsiaalfondi eelarverida tuleks suurendada see on siis sama põhimõte, samu-, sama kehtib äh, Euroopa Tööhõivefondi kohta, see läheb isegi kaugemale minu enda ettepanekust. samuti on siin ettepanek kvantifitseeritud ettepanek Progressi programmi kohta. nüüd proua Figureido muudatusettepanekud. Need, see, need numbrid äh, peegeldavad tema enda muudatusettepanekuid arvamusprojektile. puudutab Progressi programmi koolitust, infokampaaniat äh, tööliste assotsiatsioonidele. ning nüüd proua Hirši raport, see vastab tema muudatusettepanekule arvamusprojektile. see räägib pilootprojektist noortele töötajatele, noortele, kes on koolist välja kukkunud. me peame andma nendele muudatusettepanekutele realistliku hinnangu vastavalt sellele, milliseid mõtteid nad täpselt siin sisaldavad. muudatusettepanekute esitamise ettepanek on e, e, esitamise tähtaeg on ületatud, aga nagu ma juba alguses ütlesin, peame me kohandama oma arvamust, kui saabub nõukogu positsioon. meie aruteludes peame me silmas pidama veel ühte asjaolu, komisjon on tulnud välja oma ettepanekutega pilo-, pilootprojektide ja ennetavate tegevuste osas, võib-olla ma peaksin komisjonile selles küsimuses sõna andma. kohe varsti ma seda teengi siin on ülevaade ka olemasolevatest projektidest. terve rida ettepanekuid on tehtud äh, eelarvekomisjonile, tööhõivekomisjoni poolt äh, juba varem sellel, sellel aastal. ka üksiksaadikud on teinud oma ettepanekuid. Neid on umbes viisteist Need esitati otse eelarvekomisjonile. ajastusega on meil probleeme, aga mitte väga tõsiseid. sellega võime tegeleda hiljem. vahest annan ma sõna kõigepealt komisjoni esindajale et me saaksime ära kuulata ka komisjoni arvamuse pilootprojektide kohta. proua Vastas juba soovis vist sõna nüüd komisjon, palun. Donc euh, en ce qui concerne les projets pilotes, donc la Commission a répondu euh... rääkides katseprojektidest. komisjonile esitati väga pikk nimekiri nendest katseprojektidest, üheksateist näiteks tööhõive peatervishoiule. kokku oli neid sada viiskümmend üheksa. ma ei taha laskuda üksikasjadesse äh, me oleme need erinevad katseprojektid jaotunud äh, kategooriate kaupa, äh, lähtudes nende teostatavusest ja tooksin võib-olla ühe näite. me oleme viidanud seejuures õiguslikule alusele või juba käivitatud algatustele, näiteks äh, enneaegselt koolist väljalangejatele suunatud katseprojektile. ja ütlesime, et seda võiks rahastada Euroopa Sotsiaalfondist või äh, elukestva õppe algatusest. rääkides äh, juba olemasolevatest katseprojektidest, neid on kokku viis, meie arvates nelja ei tasu pikendada enam. Äh, sellise info ma sain tööhõive peadirektoraadist me ootame ettepanekuid aastaks kaks tuhat kümme, need projektid äh, kiidetakse heaks aasta lõpuks ja äh, kasusaajad hakkavad neid ellu rakendama aastal kaks tuhat üksteist, seetõttu me leiame, et tasub ära oodata nende projektide tulemused, enne kui me otsustame teiste katseprojektide pikendamise üle. Äh, THV peadirektoraat ei suuda juhtida üheksateist katseprojekti ja seetõttu me peame välja valima oma prioriteedid, prioriteedid. veel paar märkust selle kohta, mida me ootame nõukogult. nõukogu on kärpinud mm, mm kulukohustuse signeeringuid näiteks tööhõive peadirektoraadi puhul ähm, rubriigis üks A on drastiliselt assigneeringuid vähendatud ja samuti ka progress programmi jaoks. ja praeguse rahastamise taase äh, muudab progressi programmi väljamaksete tegemise üsna raskeks aastal kaks tuhat üksteist tõsiseid kärpeid tehti ka rubriigis 1b ja Euroopa Sotsiaalfondi osas. kärped puudutavad ka äh, ühtekuuluvusfondi ja regionaalarengu fondi. veel üks murepunkt seoses nõukogu kavadega ja muudatusettepanekutega halduskulude ostu. see puudutab liitumiseelset abi, nõukogu on teinud ettepaneku kümnemiljonilise kärpe. see on vastuolus äh, mitmeaastase finantskokkuleppega, mis kiideti heaks kahe tuhande üheksanda aasta oktoobris. ja seetõttu see tekitab ebakindlust kandidaatriikides, kes ei ole nüüd enam kindlad selles suhtes, milliseid rahalisi vahendeid eraldatakse mitmeaastasele programmidele ja kuidas nad hakkavad juhtima tõukefonde, kui nad liituvad Euroopa Liiduga. nõukogu on vähendanud ka administratiivkulutuste rida liitumiseelse abiprogrammide jaoks ja seda eelarverida on kasutatud põhiliselt äh, esinduste abistamiseks kandidaatriikides, seire korraldamiseks, finantstingimuste kontrolliks. ja kasutatakse ka kohalike büroode äh, vajaduste katmiseks ja seda vähendati seitsmesaja viiekümne tuhande peale, no sellest rahast piisab ainult kohalike büroode kulude katteks, kuid ei jää enam üle rahalisi vahendeid teenuste sisseostuks või välisekspertide kaasamiseks. seega äh, eelarve väheneb üheksasaja tuhandele, mis ei võimalda meil isegi kohalike teenistujate palku maksta. seda ma tahtsingi teile mainida suur tänu. rääkides programmist Progress, te ütlesite, et nõukogu vähendas vastavat eelarverida. kas see on tõesti kooskõlas selle kokkuleppega, mille me saavutasime äh, mikrokrediidi rahastu üle peetavate läbirääkimiste käigus? ainult äh, kulukohustuste assigneeringuid on vähendatud. proua vastus. tänan, proua esinaine. lubage mul kui raportööril nende eelarvega kohta, mis puudutavad tööhõivet, tänada komisjoni selle eest, et nad osalesid äh, ja osalevad meie koosolekul ja andsid ülevaate tehtud tööst. ma tahaksin tänada ka neid kolleege, kes on esitanud omapoolsed muudatusettepanekud nende eelarve, eelarveridade kohta. ma võin vaid üle kinnitada seda, mida on öeldud nende katseprojektide kohta kolme projekti suhtes äh, on võimalik saavutada kokkulepe et me peaksime mõtlema ka nendele üksikasjadele, mis seonduvad minu mõtetega, et vähendada kulutusi inimressurssidele peadirektoraadis, tööhõive peadirektoraadis. kui me räägime aga teatud eelarve osade tugevdamisest, mis on suunatud äh, töökohtade kaitsele ja uute töökohtade loomisele, siis minupoolsed muudatusettepanekud null neli üks null üks ja null neli kaks ei käsitle mitte inimressursside vähendamist, vaid halduskulude vähendamist. me ei kavatse kedagi vallandada. me ei taha vähendada inimtööjõudu, vaid vastupidi, me tahame säilitada olemasolevad töökohad. kuid äh, me kutsume üles nõukogu äh, korrastama halduskulude osa teiste eh, muudatusettepanekute puhul me eh, tahame muuta prioriteetselt need eelarveread, mis on seonduvad tööhõivega. näiteks eh, teatud sotsiaal, Euroopa Sotsiaalfondi eelarverida, mida me tahaksime oluliselt tugevdada, EURES-ile eraldatavaid vahendeid kus me soovime äh, suurendada seda eelarverida kaheteist miljoni võrra, et äh, edendada liikuvust. ja me sa-, samuti soovime, et ka järgmisel aastal toimuksid katseprojektid, mis aitavad kaasa töökohtade loomisele ja tööhõive suurendamisele kriisi ajal. ma tahaksin viidata ka sellele, mida on öeldud seoses globaliseerimisega kohanemise fondiga. praegu on eraldatud viiskümmend miljonit eurot. muudatusettepanekus viis mainiti te, teie proua esinaine, et meil on vaja selle fondi jaoks ka normaalset eelarvet ka proua Figureido on selle kohta muudatusettepanekud esitanud kuid kahjuks ma leian, et me peaksime siiski mõõdukalt tegutsema raha küsides. kahjuks raha ei jätku kõigi jaoks ja seetõttu ettepanek suurendada teatud eelarveridasid ei ole saavutatav. põhimõtteliselt seda ma tahtsingi öelda. Eh bien, Madame Figueredo va avoir euh, l'occasion de... proua Figueredo saab nüüd võimaluse kaitsta oma muudatusettepanekud ja seejärel anname sõna proua Hirschile. tänan, proua esinaine kaks kolleegi on juba öelnud oma välja oma seisukohad minu ettepanekute kohta, ma tahaksin lisada seejuures järgmist. kui me mõistame selle probleemi tõsidust, äh, millega seisavad silmitsi liikmesriikide inimesed äh, nii tööjõuturul kui ka vaesusega võideldes, saab selgeks see, et me peaksime üritama siduma oma sõna tegudega. me peame tõesti abistama meie kodanikke nende probleemide lahendamisel. ja ma olen omalt poolt üritanud nagu te juba isegi rõhutasite, proua esinaine, kui te tutvustasite minu muudatusettepanekuid, ma olen püüdnud rõhutada ja esile tõsta mõningaid põhilisi probleeme, mida me iga kord arutame, kui me kokku saame selleks, et sõnadelt minna üle tegudele, on vaja raha ja need, kes vastutavad eelarve eest, peavad seda ka väga täpselt teadma. kui kavatsetakse nüüd ähm, ette võtta kärpeid teatud eelarveridadel. kui me tahame sotsiaalküsimusi puudutavaid jaotivisi, jaotisi toetada, siis ei tohi neid kärpeid teha ja me peaksime lihtsalt aru saama, et neid kärpeid ei tohi ette võtta. meil on tegemist raske kriisiga ja minu arvates ei saaks äh, seda ettepanekut lihtsalt niisama lauale ei jäta. minu ettepanekud ei ole nii ebarealistlikud, et neid ei saaks ellu viia. vaadakem kas või sõjaväekulusid, seal oleks, ma arvan, küll, sealt oleks meil võimalik küll raha leida. aga nüüd progress. ka siinkohal on jällegi tööhõive toodud esikohale samamoodi nagu ka diskrimineerimise vastane võitlus, võitlus, võitlus võrdsete õiguste ja võrdsete võimaluste eest ehk sooline võrdõiguslikkus, need on väga tähtsad ja haavatavad küsimused. ning kuni progressi programmini meil tegelikult ei olnud selliseid spetsiifilisi programme sarnaste valdkondade jaoks. minu arvates võib-olla jah, oli küll asju, mis minevikus toimisid paremini, mida siin ka mõned kolleegid on maininud, kuid üleüldiselt on meil tegemist siin siiski üleilmse probleemiga ja nõukogu sammudega me ei saa olla nõus. tegemist on esmatähtsate sotsiaalsete valdkondadega, kus on probleeme, seal kärbitakse võrreldes eelmise aastaga ja aastatega enne eelmist aastat ja sellega me lihtsalt ei saa nõustuda. ja nii ei ole meil võimalik anda ka vastust tuleviku jaoks. progressi puhul minu arvates summad on täiesti õigustatud, mõeldes praegust äh, olukorda ja ärgem unustagem ära ka Euroopa Sotsiaalfondi. ka Euroopa Sotsiaalfondi puhul ei tohi mitte arvestada ainult sellega, kuidas on vahendeid siiamaani kasutatud, vaid me peaksime arvestama ka uue perspektiiviga. mõelgem siin sellele raportile, mida meie praegu arutame, me räägime siin miinimumpalkadest ja vaesusevastasest võitlusest. ja need on tähtsad valdkonnad. meil on vaja ka eelarvetehnilist meedet selleks, et võidelda vaesuse vastu. Euroopa Sotsiaalfond oleks üks sellistest vahenditest. Euroopa Sotsiaalfondi saab just sellistel juhtudel kasutada ja ka volinik ise tunnistas, et Euroopa Sotsiaalfond saab mängida tähtsat rolli. ja see on ju tegelikult asja tuum. seda tahtsin siin veel kord välja tuua. jah, ja otse loomulikult äh, tegemist on ettepanekuga, mis ei aita küll vaesuse probleemi täielikult lahendada, kuid oleks hea meetme, tegemist on siiski hea meetmega vähendamaks vaesust Euroopa Liidus. olgu need siis ähm, haridusele suunatud meetmed, väljaõppemeetmed, äh, vaesusevastaseks võitluseks ette nähtud meetmed. tähtis on, et need meetmed oleksid integreeritud ja et me saaksime neid sihtotstarbeliselt kasutada ja et sihtgrupp ka tõesti tunneks, et sellest on mingit kasu, ma arvan, et rohkem pole vaja ka selgitada neid muudatusettepanekuid, sellega peaks olema kõik selge, sest meil on ju suured eesmärgid, aitäh! Merci, madame Nadja Hirš! suur tänu, proua Hirš! suur tänu, proua esimees! mina tahaksin teid tänada, eriti muudatusettepaneku number üheksa eest, kus te veel kord vägagi sügavalt toote välja selle, et väga tähtis on tagada noortele inimestele töö leidmise võimalused. Te ütlete, et see on prioriteet ja et meil, et see eesmärk peaks olema kajastatud ka eelarveprojektis. Te ütlesite väga selgelt, et tegemist on prioriteediga. me rääkisime noorte tööpuudusest ka siin komisjonis. meie, me näeme, et äh, tööpuudus noorte hulgas kasvab, on väga palju noori, kes on lõpetanud kas kooli või kutsekooli, on ja jäävad töötuks. sellepärast äh, tahaksin lähemalt selgitada muudatusettepanekut, kus räägitakse pilootprojektist, mis on suunatud äh, koolist välja langenutele. selleks, et kasutada ära seda potentsiaali, mis peitub nendes inimestes ma kardan, et mida rohkem noori inimesi, kes on kooli lõpetanud või kutsekooli lõpetanud, kui nemad on juba töötud, siis on täiesti selge, et need õpilased, kes pole saanud kooli lõputunnistust, ei leia mitte mingil juhul tööd, sellepärast et nende olukord on veelgi halvem. Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on väga selgelt äh, toodud välja eesmärk, et me soovime vähendada kooli mittelõpetanute arvu. aga ikkagi on veel kümme protsenti igas aastakäigus lapsi, kes ei lõpeta kooli. arvan, et äh, Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu selgeks signaaliks oleks see, kui me ütleme, et me tegeleme nende inimestega, me soovime pilootprojekti, sellepärast et nendes inimestes on ka potentsiaali, võib-olla nad ei saanud hakkama meie koolisüsteemis, kuid nende sees peitub võimalusi ja me saame neile tulevikku pakkuda, tehes võimalikult vara koostööd ka eraettevõtetega jah, otse loomulikult äh, võiks nüüd küsida, kas me saaksime Euroopa Sotsiaalfondi raames neid projekte teha. kui me aga vaatame neid projekte, siis me näeme, et tegelikult on need suunatud äh, noortele inimestele, kellel on juba kooli lõputunnistus. nii et väga hea oleks, kui me annaksime selge eesmärgi, et see sihtgrapp grupp on meie jaoks tähtis, me soovime, et noored kooli mitte lõpetanud inimesed võetaks äh, ettevõtete võrgustikku ja et nad teaks, et neil on võimalus sealt leida töökoht. me tõesti peaksime nendele inimestele pakkuma tulevikku ja ma loodan, et ähm, see komisjon siin toetab minu eesmärki, andmaks selget signaali, aitäh! Euh. suur tänu, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid. ma kohe kindlasti võtan teiega ühendust ja üritan kokkuleppele jõuda muudatusettepanekute osas, sellepärast et ma näen, et siin on veel vastuolusid, mis tuleb lahendada. nüüd tööhõive peadirektoraat. globaliseerumisega kohanemise fondist vahendite ülekandmise kohta. proua vastus. eelarve kärbemist võetakse praegusel hetkel ette igal pool. ma arvan, et mitte keegi ei pääse sellest. aga sellegipoolest peab Euroopa Liit midagi ette võtma Moran raporti üle hääletades ütlesime me kõik ikka ja jälle, kui palju me hindaks seda fondi. aga mulle tundub, et meie liikmesriikide hulgas arvatakse, et pole midagi hullemat, kui meil oleks meede, millel ei ole aga taga rahalisi vahendeid selle rakendamiseks. ma kardangi, et see on meie suurimaks probleemiks meil on puudu just sellistest äh, mehhanismidest ja igasugused tähtajad äh, taotluste tegemiseks on samamoodi liiga pikad. Euroopa Sotsiaalfond, mahud, jah, olgu, see läheb nõukogusse, aga me teame kõik väga hästi, milliste väljakutsete ees me seisame ja kui kriitilised need on. meil on siin Herman von Rompuy juhitud töögrupp, kus tegeletakse konkurentsi erinevustega erinevates liikmesriikides. meie jaoks on tähtis ähm, arutada tööhõivepoliitilisi küsimusi, me tahame, et ka tööhõive küsimusi vaadatakse ebavõrdsuse vaatenurgast, mis on Euroopa Liidus levinud just ähm, on siiski teatud liikmesriike, kus Euroopa Sotsiaalfondi rahad on andnud suuri tõukeid edasiminekuks. see oli siis minu raport, äh, mille osas peame läbirääkimisi selleks, et võimalikult head hääletusnimekirja koostada. tänan kõiki, eriti komisjoni dokumendi esitamise eest. ma arvan, et esimest korda oleme saanud nii selgeid vastuseid mul on hea meel, et komisjon on positiivselt meelestatud ka pilootprojekti algatamise osas ja tõesti hindan seda koostööd. ja viimane punkt, kohandamine. selleks, et meie numbrid äh, klapiksid kuidagigi nõukogu numbritega. sekretariaat vaatab need asjad üle. ja nüüd äh, veel küsimus äh, tähtaegade kohta eelarvekomisjon ei ole meie tähtaegadega nõus, nad nimelt leiavad, et kui meie kolmeteistkümnendal septembril selle dokumendi vastu võtaksime, siis on mööda lastud muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. meie palusime tegelikult tähtaegade pikendamist, see palve lükati tagasi ja nüüd tuleb meil vaadata, kas siiski saame oma muudatusettepanekud teha tähtaegade raames või me kutsume kokku, kokku erakorralise ähm, komisjoni koosoleku Strasbourgi nädalal. mulle öeldi nimelt, et aega ei olevat enam ja et me olevat veel viimased, kes pole mitte midagi selle kohta öelnud. eks me näeme, lahendus tuleb igal juhul leida. mul ei ole võimalik ettepanekuid eelarve kohta postiga saata ehk kas kohtume veel korra siin või Strasbourgis või eelarvekomisjon lihtsalt võtab meie muudatusettepanekud vastu pärast tähtaegade möödumist, sest kahekümne kaheksandast kolmekümnenda septembrini hääletatakse selle üle eelarvekomisjonis. suur tänu teie kommentaaride eest, oleme tänaseks oma töö ammendanud, kohtume homme hommikul kell üheksa, kus toimub äh, arvamuste vahetus Joel Mikkeega, kes on Belgia tööhõive ja võrdõiguslikkuse minister ning ka Lorette Onke-Linksiga, kes on sotsiaal- ja tervishoiuminister. ja ka härra Tarden tuleb kohale. suur tänu kõigile ja ilusat õhtut!